kaugjuhitavate õhusõidukisüsteemide ja RPA süsteemide ohutu kasutamine tsiviillennunduses. ja annaksingi sõna meie raportöörile proua Fosterile, palun. sekkub proua juhataja, kallid kolleegid, me läksime juba edasi järgmise asja juurde. suur tänu, proua juhataja, austatud kolleegid väikesed raadio poolt juhitud äh, mu-, mudellennukeid on entusiastid aastakümneid juba lennutanud. Ühendkuningriigis juba tuhande üheksasaja kolmekümne viiendast aastast, kui Briti kuninglik ähm, merevägi kasutas seda oma treeningutel, viimase viieteistkümne aasta jooksul on äh, Äh, RPA süsteeme järjest rohkem kasutatud, äh, neid nimetatakse ka droonideks, tehnoloogia, mis peaasjalikult arendati välja sõjalistel kaalutlustel, kasutatakse nüüd ka kaubanduslikuks kasutuseks, mis äh, tegelikult avaldab survet seadusandlusele. see turg on väga kiiresti arenenud ja sellepärast on RPA-d Caesarisse ja Horisont kahtekümmend kakskümmend täiesti õigustatult lülitatud ja arvestades selle mm, sektori tootmispotentsiaali, on mõju ettevõtetele väga suur, suurtele ja väikestele ettevõtetele ja seega on väga oluline, et meie standardid jääksid maailma tasemele ka tootmise osas. Euroopa on droonide arenduses maailmas juhtival kohal, meil on äh, tuhandeid äh, droone oper-, opereerivaid ettevõtteid, Ühendkuningriigis on neid väga-väga palju, näiteks äh, fototööstuses, geograafiliseks eesmärkideks kasutatakse neid väga palju ja, ja neid kasutatakse näiteks raudteede jälgimiseks, elektrijaamade jälgimiseks, rokk-kontserte, jalgpalle kantakse nendega üle, aga ka põllumehed äh, kontrollivad oma põlde. Neid kasutatakse ka näiteks äh, metsatulekahjude ja päästeoperatsioonide puhul. samas äh, väga tillukesed droonid, mille peamine eesmärgid on ajaviide, on samuti äärmiselt kiiresti kasvanud, kõik on aru saanud selle turu potentsiaalist ja me tahame rõhutada ikka ja jälle, et igasugune poliitiline raamistik peab seda kasvu peegeldama. minu roll raportöörina on olnud äh, leida õige suund äh, selleks, et see tööstus viia üle järgmisesse faasi ja mina arvan, et see raport praegusel kujul on vastanud äh, väga selgele küsimusele, mis on esitatud selle aasta alguses äh, tulid kokku äh, tööstuse liikmesriikide tsiviillennundusametite, äh, lennuliiklusorganisatsioonide ja Euroopa Komisjoni esindajad ja osalejad kinnitasid, et igasugune, igasugused muudatused peavad olema proportsionaalsed, see peab andma võimaluse sektorile kasvada ja samas välditakse igasuguseid äh, Äh, koormaid. lisaks sellele seadusandlus peab peegeldama ülemaailmset koostööd selleks, et äh, teadus- ja arendustegevust toetada. lisaks sellele olid mul ka märtsikuus väga konstruktiivsed kohtumised Ühendriikides, kus ma kohtusin Ühendriikide mm, transpordiministeeriumi ja Föderaalse Lennuameti esindajatega, kõik äh, Äh, koondus siis lõpuks Riia kohtumisele, kus oli koos terve lennundusringkond ja nad võtsid endale lubaduse, et, äh, et äh, alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast pakutakse RPA süsteemide põhiseid teenuseid üle terve Euroopa. selleks, et see oleks võimalik, tuleks panna paika reeglid Euroopa ja maailma tasandil ja keskenduma peaksid need järgnevatele valdkondadele. sertifitseerimine, kommerts ja ajavõite kasutamine, droonide identiteet pilootide koolitus, usaldusväärsus, kindlustus, äh, operatsioonid, äh, mm, geofencing ja lennutsooni, lennukeelutsoonid. Äh, mehitamata lennundussüsteemide üle peaks siis valvet korraldama Äh, ICAO all äh, kokku kutsutud komisjon, äh, kuhu kuuluvad eksperte üle terve maailma, nende eesmärgiks on siis sertifitseerimise jaoks turvaindikaatorite väljatöötamine. Ähm, tegemist on Jaarusse nime kandva komisjonidega, EASA liige on seal samuti esimeheks ja minu meelest on nemad õige koht selleks, et reguleerida droonide kasutamist, me peame tagama selle, et kõik tuleviku Euroopa Liidu reeglid peavad vastama rahvusvahelisele korraldusele, seda läbi vastastikuse tunnustamise protsessi ja lõpetuseks, proua juhataja, ma tahaksin tänada variraportööre transpordikomisjonist nende väga konstruktiivse lähenemise ja koostöövalmiduse eest. tahan tänada ka libe komisjoni kolleege ja eriti Patrick Cassidyt ECR fraktsioonist, kes on olnud äh, mulle väga-väga suureks abiks ma arvan, et äh, me oleme näinud seda, milline see tärkav turg äh, millist rolli see tärkav turg tulevikus võib omada majanduskasvule ja samas tuleb kaitsta loomulikult avalikke huve ja ma tahaksin parlamendi toetust seega sellele raportile selleks, et me saadaksime välja väga selge poliitilise sõnumi, mis näitab seda, et me oleme valmis selleks uueks põnevaks sammuks edasi lennundussektoris. suur tänu, äh, järgmisena saab sõna proua volinik suur tänu äh, proua juhataja, parlamendisaadikud, äh, droonid äh, on juba muutnud seda, kuidas me asjadele läheneme, kuidas me kasutame seadmeid. mehitamata õhusõidukid aitavad meil juba täita ülesandeid, mis ei ole lihtsalt võimalikud tavaliste õhusõidukitega. juba viidati siin ohutus äh, Äh, äh, eesmärkidele ja looduskatastroofide puhul äh, nende kasutamisele. droonide kasutamine tsiviillennunduses areneb väga kiiresti, see rõhutab, milline on selle sektori potentsiaal, kuidas see panustab töökohtadele Euroopas kõik äh, teavad äh, ja tunnustavad droonitehnoloogia tohutut potentsiaali, aga kolleegid on tõstatanud ka tõsiseid küsimusi droonide kohta ja seega on meie ülesanne välja kujundada reeglid, mis äh, tagavad õige tasakaalu selle lubava te-, paljutõotava tehnoloogia ja kodanike kaitse vahel. ainult äh, üle-euroopalised reeglid meie meelest äh, tagavad äh, kindla aluse investeeringute ligitõmbamiseks ja droonide arendamiseks, nii et kaitstaks ka kõiki meie kodanikke. ja seega ongi komisjon tervitanud sellele lähenemisele antud toetust Fosteri raportis. ma tahaksin tänada proua raportööri Fosterit ära tehtud suure töö eest ja tema jõupingutuse eest, kus on koondatud erinevate fraktsioonide vaated. tegemist on äärmiselt põhjaliku raportiga. komisjon on nõus äh, sellega, et siin raportis nõutakse selgeid, harmoneeritud ja proportsionaalset Euroopa raamistikku, kus äh, eemaldatakse siis see saja viiekümne kilomeet-, kilogrammi viide Äh, see on erinevus praegu seaduse äh, vahel, liikmesriikide vahel. me tahame kõiki reegleid vaatamata kaalule ühtseid kõigile, aga see ei tähenda seda, et kõik, äh, kõikide droonide puhul tuleb kasutada väga raske kaalulist seadusandlust. komisjon on nõus, et me peame minema operatiivkeskesele lähenemisele, reeglid peavad olema proportsionaalsed teatud tüüpi operatsioonide turvariskidega selliseid mõtteid on arendanud juba Euroopa Lennundusohutuse Amet, pannes kokku, kutsustas kokku jaaruskomisjoni, kus eh, Euroopa liikmesriikide eksperdid mängivad väga olulist rolli. Ameerika Ühendriikidest, Jaapanist, Brasiiliast, Kanadast ja ka mujalt on ka seal eksperte. komisjon toetab ka seda mõtet, et ohutusreeglid peaksid saama täiendust ka ühisturu või Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglite läbi näiteks peaks olema iga drooniga kaasas turvaohutuse kohta ülevaade selles kastis, millega teda müüakse. ja öö, ähm, sama puudutab ka pilootide koolitust, kui droonid võivad ühe missiooni käibel ähm, ületada suuremat vahemaad, siis lähevad need operatsioonid väga palju kallimaks, aga niimoodi me äh, toetaksime innovatiivseid ettevõtteid ja loomulikult me peame leidma piisavalt vahendeid teadus- ja arendustegevuse fondidest, et äh, nende arengut toetada. jah, me toetame droonide arengut, aga oluline selle juures on see, kuidas rahvas sellesse suhtub ja seega me oleme täiesti nõus, et ohutusseadusandluse äh, ja andmekaitse ja eraelu puutumatuse seadusandluse täitmine selles valdkonnas on äärmiselt oluline, aga tulevad mängu ka teised argumendid, turvalisus, julgeolek, keskkonnakaitse, usaldusväärsus, need on kõik asjad, millele tuleb öö, droonide puhul mõelda. ja lõpetuseks, me hindame väga kõrgelt seda raportit öö, mehitamata õhusõidikute kohta siin on väga selgelt välja toodud see, kui olulised on ohutusnõuded ja see vastab täpselt sellele, mida komisjon on praegu teinud droonide võimaldamise raamistikus öö, lennunduspaketis on droonidel oma koht ja ma olen ähm, positiivselt meelestatud, et tulevikus äh, liigume me selles osas kiiresti edasi. suur tänu ja, ja äh, proua Post, üks minut palun libekomisjoni nimel. proua juhataja, kallid kolleegid mehitamata õhukid muutuvad meie ühiskonna jaoks üha tähtsamaks nii eh, kommertsotstarbel, aga ka muudel sotsiaalsetel eesmärkidel kasutatuna. Eh, samas on võimalik eh, mehitamata õhukitelt inimesi jälgida, nii et inimesed seda teaksid, lisaks on võimalik igalühel drooni endale osta ja see võib olla erineva varustusega, samas ei ole üldse teada, kuidas me suudame õhukite mehitamata õhukite kasutamise tingimuses tagada inimeste tundlike isikuandmete kaitse, kuidas me saame kaitsta inimesi nende eest ja äh, tegelikult peaks komisjon jälgima, milliseid droone lubatakse üldse käitlusse võtta, ta peaks välja töötama konkreetsed eeskirjad, mis kaitseksid kõigi huve ja vastaksid kõikide huvidele lisaks sellele tuleb arvestada, et ka luureteenistused kasutavad eh, droone ja seejuures on vaja siis jälgida, et meie põhiõiguse riivet aset ei leiaks. härra Muselje, suur tänu, proua juhataja, loomulikult ma tahaksin tänada ka proua Fosterit selle raporti eest, mida ta siin täna tutvustas ja mille ta on koostanud ja suur tänu ka teiste fraktsioonide esindajatele jah, põhimõtteliselt ei ole Euroopa tasandil ega ka maailma tasandil mitte mingisugust seadusandlust ja meil ei ole mingisuguseid konkureerimise aluseid Ühendriikide või Hiinaga. väga paljud liikmesriigid äh, ka veel on praegu seadusandluseta selles küsimuses, see kõik on algus äh, järgus alles, ma tuletaksin meelde, et see turg äh, me räägime siin neljast miljardist äh, sellest käibest ja äh, sadadest tuhandest töökohtadest, kui meil on võimalus äh, reegleid mm, välja kujundada, siis me peaksime seda tegema, me peaksime neid läbi suruma ka maailma tasandil, see puudutaks siis droonide tootmist ja mm, aitaks meie seisukohti siis kehtestada Äh, äh, sekkub proua juhataja, sekkub proua juhataja, sekkub, äh, kõneleja jätkab sellegipoolest äärmiselt kiiresti. Ähm, meil on vaja kaitsta oma rahvast, meil on kaks miljonit drooni ringi lendamas, keegi ei ole nende pärast hukkunud. me peame väga selgeid ähm, tagatisi saama komisjonilt, inimeste eraelu tuleb kaitsta, andmeid tuleb katsta, aga blokeerida droone ei tohi, sellepärast et muidu me lämmatame kõik kõik äh, äh, võimalused. tegemist on novaatorliku sektoriga, meie ettepanek on väga lihtne ja me loodame, et äh, see raport võetakse vastu, suur tänu. suur tänu, poolteist minutit saab sotsiaaldemokraatide nimel härra Zemke. E, e, suur tänu, et andsite mulle sõna ja ma tahaksin rõhutada järgmist. igal päeval võetakse kasu, iga päev võetakse kasutusele järjest rohkem ja rohkem äh, droone tsiviilkaalutlustel. jah, see on väga tore ja, ja tõend selle kohta, et tehnoloogia on väga selge arengusuuna võtnud ja see tehnoloogia ei kao enam kuhugi aga sellele arengule ei ole praegu äh, järgi jõudnud äh, seadusandlus. Euroopa Liidu liikmesriigid äh, reguleerivad äh, mehitamata õhusõidukite äh, valdkonda väga erinevalt ja minu fraktsiooni seisukoht, sotsiaaldemokraatide seisukoht on see, et tegemist on valdkonnaga, kus Euroopa Liidu ametivõimud peaksid ka teatavat rolli mängima. tegemist on kindlasti Euroopa tasandil reguleeritava valdkonnaga. selliste õhusõidukite tsiviilkasutus ju ei tunne riigipiire on kaks peamist äh, küsimust kõigepealt eh, ohutus need peavad, need droonid peavad olema ohutud eh, üldliikluses ja teiseks tuleb tagada inimeste eraelu kaitse. proua Fosteri raport minu meelest on äärmiselt eh, kasulik dokument, huvitav dokument ja rõhutab väga selgelt mõlemat aspekt, aspekti, millele ma viitasin. ohutus ja eraelu kaitse, need kaks aspekti on väga selgelt siin lahti kirjutatud selles raportis ja minu fraktsioon on kindlasti väga aktiivselt meelestatud. härra Tošenovski, palun järgmisena üks minut kõneaega ECR fraktsiooni nimel. suur tänu, äh, proua juhataja, härra proua volinik, droonid äh, on äh, järjekordne fenomen selle kohta, et äh, tehnoloogia on seadusest ette jõudnud, me peame oma tegevuse seega koordineerima Euroopa tasandil. sellises valdkondas nagu kriitilise tähtsusega infrastruktuur tuleks äh, droonide kasutamist piirata. me ei tohiks unustada seda ka, et eraelu tuleb kaitsta mm, igal pool mul on väga hea meel, et proua Foster on äh, väga tasakaalukalt lähenenud droonide küsimusele ja esitanud selle küsimuse parlamentaarseks aruteluks. loomulikult äh, see raport ei taha siin kuidagi ennetada äh, tulevikku Euroopa seadusandlusse, aga väga mõistlik lähenemine ja suur tänu teile, proua Foster. teisalt ei taha ma aga, et äh, me piiraksime droonide kasutamist ka mm, liiga palju, äh, ajaviiteks kasutatavaid droone tuleks toetada, suur tänu ALDE nimel saab sõna härra Van Miltenburg. Eh, aitäh, proua juhataja kõigepealt tahaksin ma tänada proua Fosterit tehtud töö eest ja sellega seoses tahaksin ma rõhutada, et äh, see on väga hästi koostatud raport, kui te, me loeme selle raporti sisu, siis tuleb tunnistada, et meie õhuruum tuleb äh, varustada reeglitega ja mida kiiremini me seda teeme, seda parem. Äh, droonidega on juba õnnetusi aset leidnud ja loomulikult on ka küsimus vastutusest, eh, kuidas eh, toimida eh, siis, kui droon kukub alla ja tekitab materiaalset kahju seetõttu me peame vaatama, et me suudaksime tõesti luua konkreetse side eh, drooni omaniku või piloodi eh, ja tema tekitatud tagajärgede vahel. me peame loomulikult nad registreerima nii, et eh, kui drooni registreeritakse või registreeritakse tema omanikku, siis oleks ära näidatud kõik need andmed, mis võimaldavad teda ident-, identifitseerida. meil on igal juhul tarvis üleeuroopalist reeglistikku, tänu jumalale suutsime välja vastu võtta detsembris ka õhuruumi puudutava paketi ja ma loodan, et me suudame koos nõukoguga astuda õigeid samme selleks, et droonitööstus leiaks edasist arengut. roheliste äh, nimel saab nüüd sõna härra Škrlek minutiks, pooleteiseks minutiks. Eh, povjerenice Bulc, eh, kolegice ja kolege, eh, prvo zahvaljujem izvjestiteljici Foster. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada ähm, proua Fosterit äh, suurepärase töö eest. Euroopa Liidu ülesandeks on võimalikult kiiresti luua reeglite raamistik ähm, droonide tsiviilkasutuseks. see võimaldaks äh, tagada investeeringuid ja droonide sek-, tsiviilset, kasutuses droonide mm, sektori arengut ja kasutuse ohutust. selle sektori potentsiaal on märkimisväärne, tegemist on uuendusliku tehnoloogiaga, mis, millel võiks olla ka äh, oluline tööjõu, töökohtade loomise potentsiaal, e-, tegemist oleks roheliste töökohtadega, see puudutaks ka tuhandeid VKI-sid, vaja on edendada kvalifikatsiooni ja droonioperaatorite äh, hariduskeskusi, me peame võimaldama selle sektori arengut võimalikult heades tingimustes, aga me peame tagama ka äh, isikute ja materiaalsete varade kaitse vaja on äh, ka kaitsta keskkonda, tegemist äh, on äh, suurepärase võimalusega meie jaoks hakata kohe mm, kas-, edendama ringmajandust, näiteks saaks droonide jaoks kasutada sellist mm, kütust, mis ei kahjustaks, mm, mis ei tekitaks õhusaastet. härra Lindgren, palun. aitäh, proua juhataja mehitamata õhukid on väga kasulikud, millel on väga suur potentsiaal edasiseks arenguks. see on minu asjale lähenemine. ma leian, et me peame õhukite turu jaoks eh, leidma turu, mida, mis on võimalik edasi arendada. inimesed on võib-olla sageli skeptilised kaasaegsete seadmete suhtes, aga kui me vaatame, kuidas on eh, lennundus eh, arenenud, kuidas on arenenud lennukid, siis alguses oldi selles suhtes väga negatiivsed, inimesed ei suutnud endale ette kujutada, et tulevikus äh, saab lennukitel ja lennundusel olema see säärase ulatusega tähtsus ja minu kodumaa Rootsi oli mõne nädala eest äh, veel siiamaani äh, suhteliselt umbusklik mehitamata õhukite suhtes jah, mehitamata õhukid eh, võivad tekitada väga erinevaid probleeme, kuid me peame siiski vaatama seda, kuidas me saame neid praktikas ära kasutada ja ma leian, et neil võib olla tõhus mõju eh, tööstusele eh, ja me peame vaatama, kuidas me saame korraldada turu ja nende tootmise ja me peame leidma ka investeerimisvõimalused, kuid igal juhul peab olema selge, milliste mängureeglite alusel me tegutseme. Äh, siis need küsimused millal on vaja mehitamata õhukit, kas meil on vaja, mil määral neid tohib kasutada, selleks on vaja loomulikult ka õiguslikku raamistikku, kuid igal juhul eh, tuleb kaotada kõik tõkked mehitamata õhukite tootmise teelt. proua Arnatüü, ma tervitan proua Fosteri teksti, minu meelest on väga positiivne, et siin eh, ei üritata eh, sõjaväelisi droone reguleerida, vaja on väga selget reeglite raamistikku, ma olen nõus teie murega, mis seondub VKE-de jaoks piisavalt paindliku raamistiku loomisega, et nad jääksid konkurentsivõimeliseks välismaiste ettevõtetega konkureerides, eriti kui tegemist on USA ettevõtetega. vaja on ta-, tasakaalustatud reeglite raamistikku, mis võimaldaks kaitsta eraelu ja tagada inimeste ohutust, aga edendada samas uusi tehnoloogiaid. ning nagu ma komisjonis ka rõhutasin, oluline on, et liikmesriigid ja liikmesriikide pädevad asutused Äh, oleksid äh, piisavalt äh, tegutsemisvõimelised selleks, et lubada või keelata droonide kasutamist tundlikes piirkondades. ma olen nõus raporti paragrahviga nelikümmend neli, kus nõutakse teabevahetust äh, liikmesriikide pädevate asutuste Euroopa Liidu ja tsiviillennundusorganisatsiooni ja äh, vahel, nii et ma hääletan teie raporti poolt. ma ei näe härra Golniši siin, nii et kohe saab sõna härra Marinescu pooleteiseks minutiks. C'est à vous, monsieur Marinescu. Vous ne voulez pas parler, monsieur Marinescu? kas te ei soovi proovi-? Äh, soovi kõneleda, härra Marinisko, härra Kolnišit ei ole, te saate kohe sõna. În urmă cu 25 de ani, internetul era de domeniul äh, SF-ului. Acum e- äh, varem olid droonid Äh, ulmevaldkonnas, äh, aga nüüd on olu-, tegemist olulise äh, majandusvaldkonnaga, väga, seal on oma positiivsed ja negatiivsed mõjud ma-, majandusele, neid on vaja äh, reguleerida, kakskümmend aastat tagasi oli droon, olid droonid väga haruldased ja väga kallid. ja tsiviilvaldkonnas oli ainult mõned äh, katsetused, aga nüüd nad on muutunud igapäevaseks, neid kasutatakse erinevatel eesmärkidel, nad võivad anda panuse majanduse arengusse, aga võivad tekitada ka probleeme. Äh, need on päris suured probleemid, kui me mõtleme näiteks eraelu kaitsele või äh, ohutusele, meil on vaja tagada mm, ohutus, vaja on reguleerida seda valdkonda see raport, mida me täna arutame, on väga hea, selles käsitletakse kõiki aspekte ja see on hea alus tulevaseks äh, reguleerimiseks. komisjonil peab olema väga eriline lähenemine, sellepärast et tegemist on väga erilise asjaga, me räägime siiski õhusõidukist, nii et äh, vaja on tegeleda äh, nii äh, õhusõidukite kui nende juhtide äh, kõik, kõikide aspektidega, vaja on tegeleda lubade andmisega, tegemist on äh, ka hobivaldkonnaga ja me ei tohi äh, venitada reguleerimisega. proua Tappar-Tell, palun. tegemist on kindlasti olulise sammuga äh, tuleviku aeronautika valdkonna arendamisel. siin on tõsi see, et äh, droone on kasutatud palju sõjaväelistel eesmärkidel, aga nende potentsiaal on väga suur ka ähm, tsiviilvaldkonnas, näiteks neid võib kasutada ka päästeoperatsioonidel äh, ja see vähendab ohtu inimestele, sest äh, droonid saavad ligi pääseda ka Ähm, rasketest, raskesti ligipääsetavatesse äh, mm, piirkondadesse, aga vaja on tagada ohutus. Äh, mm, selge on see, et meil on vaja Euro Euroopa tasandi regulatsiooni äh, droonide jaoks ja ma olen veendunud, et äh, õhusõidukite ähm, võimekus areneb edasi, äh, me peame tegelema äh, juhtide lubade ja sertifitseerimisega. aitäh, proua von Bossu. Vandaag uh, zal ik stemmen voor het rapport van mijn collega Jackie Foster. Ze... Suur tänu, ma toetan täna Jackie Fosteri raportit uh, ta on leidnud väga hea tasakaalu äh, tärkava majanduse toetamise ja äh, meie kodanike ohutuse vahel. meie parlament äh, langeb ikka ja jälle ülereguleerimise ohvriks. privaatsuse fetišistid näevad ohtu igal pool ja kujutavad sellega endast ohtu majanduskasvule ja selle tärkava majanduse pung lihtsalt äh, murtakse ära, enne kui see jõuab õide puhkuda ja tegelikult tuleks seda tööstust stimuleerida ja toetada ja see raport on taganud õige tasakaalu minu meelest eh, eraelu kaitse ja ohutuse küsimustes eh, ja kasvupotentsiaali andmise vahel. ja nüüd on Euroopa Komisjoni asi siis eh, sellest seisukohast lähtuda oma seadusandlikus töös. härra Rikke, palun üks minut suur tänu, proua juhataja, austatud proua volinik, kallid kolleegid. tükk aega olid droonid ainult äh, militaarsektori asi, nüüd on nad jõudnud tsiviillennundusse äh, tegelikult kasutatakse nende ohutuskaalutlustel ja logistikaks. suur tänu, proua Foster, see raport on väga hästi kirjutatud, droonide spetsiifiline karakter on väga hästi lahti kirjutatud ja on välja toodud need probleemid, mis, mis kaasnevad selle tsiviillennunduse kaasamisega. selliste arengute ees loomulikult peab meie seadusand olema harmoniseeritud Euroopa tasandil kõik teised äh, lähenemised tegelikult ainult lämmatakse Euroopa turgu ja loomulikult äh, oleks vaja toetada meie tööstust, aga me peame olema väga valvsad teatud aspektide osas, mida täna siin juba raportis on välja toodud, eraelu kaitse, äh, ohutusriskid, tuleb omavahel eristada ajaviiteks kasutatavad droonid, kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavad droonid, Euroopa EASA lennundusandmeametile tuleb anda vahendeid selleks, et ta oleks, äh, et ta saaks oma tööd teha maailma tasandil ja proua Fosteri raport äh, kõikidele nendele asjadele täiesti õigesti ka viitab, proua Siimur, palun üks minut. suur tänu, proua juhataja. mina olen selle raporti vastu Äh, artiklis kakskümmend üks nõutakse selget, harmoneeritud ja proportsionaalset Euroopa ja ülemaailmset raamistikku, mulle tundub äh, jällegi, et äh, üritatakse siin Euroopa Liidule rohkem võimu anda. komisjon peaks eemaldama teie meelest selle saja viiekümne kilogrammise lävendi ja selle asemele peaks tulema Euroopa Liidu õigusraamistik vastavalt lõikele kakskümmend kaks, mis võimaldaks pädevatel siseriiklikel asutusel mm, järelevalvetegevusega üritada, no millal, kes otsustab, kes see siseriiklik järelevalveamet amet on, Euroopa Liit otsustab selle jälle. ja siis te nõuate ka seda, et ähm, mindaks mööda siseriiklikest, äh, sekkub proua juhataja, proua juhataja üritab peatada kõnelejat. palun natukene aeglasemalt, te kõnelete väga-väga kiiresti, te kõnelete väga kiiresti, natukene aeglasemalt, palun. ma vabandan, proua juhataja nüüd ei teagi, mis edasi teha, kui see neljakümne kaheksandas lõikes te nõuate aruandlusmehhanismi Euroopa tasandil, mis läheb ähm, ähm, ja räägite mingisugusest tasandist, mida ei ole defineeritud. mina arvan, et igasugune ülereguleerimine lämmataks äh, majanduskasvu selles uues tehnoloogia valdkonnas. rahvas, kes äh, lennutab äh, mudellennukeid, saab karistada läbi selle raporti. ma kutsun teil kõigil see raport maha hääletada, üles kõik kõiki see raport maha hääletada. suur tänu, nüüd saab sõna proua Revudal, on üks minut kõneaega, palun. suur tänu, proua juhataja ka mina tahaksin äh, tervitada proua Fosteri tööd, tõesti, ta on väga hästi teinud koostööd variraportööridega, kui me võtame selle raporti vastu, siis äh, sead-, loob Euroopa Parlamendi aluse uuele, uueks seadusandlikuks raamistikuks mehitamata õhusõidukite valdkonnas ja see on väga oluline tsiviillennundussektorile ja see on toetuseks meie ettevõtjatele. sellest reaalsusest, mida droonid endast täna kujutavad, ei saa mööda vaadata ja loodetavasti Euroopa Komisjon kuulab saadikute seisukohti. on oluline seadustada selles valdkonnas, eriti mis puudutab järelevalve ja kontrollimehhanisme, millega kont-, kontrollitakse siis siis äh, droonide kasutamist. see raport toob välja ka andmekaitse küsimused, sellele peab ka komisjon tähelepanu pöörama tulevase Euroopa raamistiku kontekstis tuleb arvestada ka äh, sellega, et on suur erinevuses droonide ajaviiteks ja kaubanduslikes eesmärkides kasutamise vahel. me saadame täna selge toetava sõnumi lennundussektorile, toetame droonide sektorit, aga kriitilise sõnumi ka komisjonile, et nad oleksid ambitsioonikamad oma ettevaates. proua Revodalon, te rääkisite väga kiiresti. Läheme edasi vaba mikrofoni juurde meil on seitse sõnasoovijat ja proua Monteiro. generalizada dos drones no campo da aviação civil. suur tänu, tsiviillennunduses droonide kasutamine ja selle sektori kasv on viinud uute ettevõtete loomiseni, eriti palju on loodud VKE-si tegemist on sektoriga, kus eurooplased võiksid võtta juhi rolli, kuid nagu on öeldud välja, peame me leidma proportsionaalsed leidma seadusandluse, mis oleks proportsioonis. Ähm, me ei tohiks äh, eos äh, tappa seda sektorit, äh, kuid samas tuleb kaitsta loomulikult oma kodanikke nii ohutuse mõttes kui ka nende eraelu kaitsmise mõttes. tegemist on keerulise teemaga, seadustada, seadusandlus tuleb luua just nendes sektorites, mis ongi pro-, problemaatilised aga me ei tohiks pidurdada seda sektorit, mis on kasvu, suure kasvupotentsiaaliga, mis võib pakkuda väga häid teenuseid. liikmesriigides on seadus erinev ja see tähendab seda, et äh, tingimused liikmesriigiti lepinguteks on väga-väga erinevad ja on selge, et on vaja Euroopa ülest raamistikku, ei tohi aga liialdada ja ei tohi luua VKE-dele äh, lisakoormat, mina toetan seda. härra Frantsuulika, palun üks minut. Dear colleagues kallid kolleegid, austatud proua volinik, on selge, et meil on vaja harmoniseeritud Euroopa seadusandlust ehm, mehitamata õhusõidukisüsteemide kasutamise kohta, meil on vaja selgeid suuniseid anda komisjonile äh, lennunduspaketi koostamiseks, mis peaks meieni jõudma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus. selleks, et seda eesmärki aga saavutada, tuleb tagada riskipõhine lähenemine, mis vastaks Riia deklaratsioonile, tagades õhutuse, ohutuse ja samas tuleb tagada see, et kodanikud on ähm, piisavalt kaitstud, adekvaatselt kaitstud andmekaitse ja eraelu kaitse läbi innovatsioon äh, peaks saama ka selles sektoris äh, Äh, toetust, seda tuleb stimuleerida, sellega luuakse uusi novaatorlikke töökohti. ma toetan kompromisse, mis on kirjas siin raportis äh, selle saja viiekümne kilogrammi lävendi osas, et see tuleb välja võtta ja et äh, tuleb ähm, välja arendada ka tehnoloogia nende õhusõidukite jaoks, mille lennukaugus on suurem, härra Marias kaugjuhitavad õhusõidukite süsteemid on väga kasulikud päästeteenistuses, põllumajanduslikus tootmises, keskkonnakaitses, see on, nad on olulised ka tööstustootmise jaoks. on väga palju spordi- ja vaba aja meetmeid, eh, mida on võimalik droonide abil eh, korraldada, seetõttu ma leian, et RPA Äh, süsteeme tuleks kasutada eeskätt inimese huvides, lisaks sellele tuleb rakendada täiendavaid meetmeid selleks, et et eh, see süsteem, mis tegelikult on kahese kasutusega tehnoloogia, leiaks ühemõttelist kasutust ja me peame tagama nii eraelu kaitse kui ka ohutuse. me peame igal juhul vältima seda, et infrastruktuuri või inimesi eh, saaks vigastada või häirida RPA süsteemide oskamatu eh, käsitlemise tõttu, aitäh! aitäh, proua juhataja, ütleb kolleeg Bilbao Barandika ma tahaksin tänada eh, selle valmisoleku eest kiirendada RPA süsteemidega seonduva seadusandluse vastuvõtmist meie jaoks on oluline nii eh, tsiviilmajanduses globaalsel tasandil tagada seda, et eh, nii tootjatel kui ka kasutajatel oleks stabiilne õiguslik raamistik ja õiguslikud garantiid tegutsemiseks kui me soovime mehitamata õhukeid täpselt eh, identifitseerida kui me korraldame asjaomaseid koolitusi, kui me tagame e, õhukite kasutamise vaba aja veetmise võimalusena, siis me peame samas jälgima, et me e, oleks tagatud mehitamata õhukite ohutus ja e, eraelu kaitse see on oluline eh, selle eh, mehitamata õhukite kui tööstusharu edendamise seisukohalt. aitäh, proua Šulin, palun. aitäh, proua juhataja kaugjuhitavad õhusüsteemid, kui neid äh, vastutustundlikult kasutatakse, on suurepäraseks vahendiks inimestele, kes äh, täidavad ohtlikke ülesandeid, aga kui neid kasutavad vastutustundetud inimesed, võivad nad ohustada inimesi, loomi, meie ja meie eraelu nii et meil on vaja regulatsiooni selles valdkonnas, me peaksime võtma vastu kõrgeimad standardid ka tootjatuse ja eraelu kaitse on kõige olulisemad, nagu raportis on ka välja toodud. hiljutine autotööstuse skandaal näitas, kui oluline on kontrollida õigusaktide rakendamist. me kutsume üles komisjoni ja liikmesriike leidma vastavaid rahalisi vahendeid droonisektor kindlasti on tõusev sektor, aga meil ei ole piisavalt õigusakte, seetõttu oleks meil Euroopa strateegiad ohutuse, turvalisuse ja ka keskkonnakaitse jaoks. aitäh ja sõna saab äh, proua Anderson. aitäh, tere hommikust, äh, tere hommikust, volinik, ma tervitan äh, seda, kuidas seda raportit on koostatud ja mingit suurt kasu ei ole UKIP-i kolleegide kommentaaridest meedias, mis ähm, tuginesid valeinformatsioonile. Ähm, meil on vaja õiguslikku raamistikku turvalisuse tagamiseks. droonitehnoloogia on väga kasulik, näiteks kui tegemist on äh, ehitus- ja transpordisektoris äh, teostatavate remonttöödega, mis on väga ohtlikud on olnud ka ähm, ohtlikke olukordi nii Euroopas kui mujal maailmas ning äh, Euroopa äh, Komisjon tundub, et ei taha äh, reguleerida droonide kasutamist hobi eesmärkidel. ma hindaks küll väga seda, kui kasutatakse võimalust ka reguleerida droonide kasutamist näiteks ka pakkide kättetoimetamises. Mhm. Eh, eh, härra jakovtšitš palun! dozvolite mi gospođo povjerenice da i gospođo izvjestiteljice. aitäh lugupeetud eh, proua volinik ma tahaksin toetada seda raportit Nende õhusõidukite turg on suure kasvupotentsiaaliga, eriti kui mõelda droonide kommertseesmärkidel kasutamisele, aga tahaksin teie tähelepanu juhtida kahele asjale, selge on see, et ähm, droone võidakse kasutada ka äh, vääriti, er-, eriti kui nad on tõesti saanud osaks meie igapäevaelust ja kui meil on miljoneid droone, mis meie peade kohal lendavad siis on raske tuvastada droonide ähm, omanikke, nii et ähm, selles vallas võib olla väärtarvitusi ja teine asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on droonide piiriülene kasutus. kui droon äh, jõuab piiridele, siis meil võib tegemist olla äh, ohutuse probleemidega. ja nüüd saab sõna volinik proua Bultš lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh selle väga viljaka arutelu eest tõepoolest, droonitööstusel on väga suur potentsiaal Euroopa Liidu jaoks töökohtade loomiseks, majanduskasvu edendamiseks, kõigi innovatsioonivaldkondade jaoks. Euroopa Liit on endiselt juhtival kohal äh, äriotstarbeliste droonide puhul, nii et ma, ja ma soovin, et see nii ka jääks, nii et meie oma jõupingutuses üritame Euroopa Liidu äh, Ehm, tasandil toimuvat sünkroniseerida sellega, mis toimub ehm, muudel tasanditel, selleks et see valdkond saaks kiiresti areneda. me soovime, et see areng oleks holistlik, me oleme, ehm, me tegutseme innukalt nii Euroopa Liidu kui globaalsel tasandil. see pakett te, võtab arvesse raporti elemente ning neid tegevusi EASA ja Auruse poolt, millest ka juttu on olnud. väga tasakaalukalt on arvesse võetud ka siin kodanike muresid, mis puudutavad ohutust, turvalisust, müra ja eraelu kaitset ning neid teemasid, mis puudutavad droonide juhte aga me peame tegutsema proportsionaalselt selleks, et äh, võimaldada äh, turul areneda ning kasutada ära kogu oma potentsiaali. ma soovin veel kord tänada proua Fosterit ja kõiki saadikuid, kes osalesid selle raporti väljatöötamisel ja ma ootan meie edasist koostööd äh, selles valdkonnas. ja nüüd saab proua Foster sõna kokkuvõt-, kokkuvõtteks. aitäh kolleegidele selle väga kon-, konstrukt-, nende väga konstruktiivsete ja abistavate kommentaaride eest. ma tahaksin tulla tagasi lihtsalt mõningate asjade juurde, näiteks eraelu kaitse. nagu öeldud, me tegime väga tihedat koostööd Liibe komisjoniga ning äh, meie liikmesriikides on juba olemas tugevad õigusaktid ja me peame tagama selle, et õiguste jõustamine äh, samuti on äh, heal tasemel, see on meie jaoks alguspunktiks ning mis puudutab neid väikseid droone, mida kolleeg mainis, me ei soovi neid väikseid droone reguleerida, millega lapsed mängivad. selle raporti eesmärgiks on just nimelt see keskmine sektor, kommertskasutus, veidi suuremad droonid mis võiks äh, probleeme tekitada ja kahjusid tekitada, sellega on tegemist siin. ja tegemist ei ole ka kõige äh, suuremate ja vingemate droonidega, millega tegeleb lennundus, tegelevad lennundusõigusaktid, nii et me oleme valinud sellise tüübipõhise lähenemise äh, ja kui tegemist on kasutamisega tuumajaamade või lennujaamade läheduses, seal ongi võimalus kasutada tehnoloogiat, me oleme väga avameelselt rääkinud tehnoloogilistest võimalustest äh, neid probleeme lahendada ning kolleeg Arno Tüü, tal on õigus, see, me ei käsitle siin sõjaväelist kasutust. Äh, tegemist on lihtsalt tsiviilkasutusega, aga need teemad, mida tõstatas, on väga olulised ning viimane märkus on suunatud kolleeg Siimonile, kes äh, kahjuks ei saa aru äh, lennundussektorist, ei saa aru sellest, et lennundus on reguleeritud äh, riiklikul tasandil, Euroopa tasandil, ülemaailmsel tasandil ning kindlasti ei ole seal droonide puhul ka mingit erinevust, aga ma selgitan talle seda eraviisiliselt. ning lõpetuseks tahaks öelda, et ma väga ootan seda, millega komisjon välja tuleb ma arvan, et üheskoos saame me koos välja tulla väga hea õigusaktiga ning viimane asi voliniku aadressil, ma tahan seda, et tootjad, lõppkasutajad ja kõik organisatsioonid, millest ma olen rääkinud, oleks kaasatud sellesse arutellu ja et ka meid kaasataks, kui mm, jätkatakse õigusakti väljatöötamist, nii et aitäh kõigile ning ma loodan, et te kõik toetate Äh, seda raportit meie hääletuste, mis algavad pool kaksteist. suur tänu, äh, tõesti proua